Right, good, good morning. tere hommikust. ma vabandan eh, selle viivituse eest, aga süüdistage ronge selles. Eh, ja kahjuks president Trichet pidi tulema rongiga, mis paraku eh, ära jäi, nii et ei ole keskpanga direktoril võimalik rongi panna sõitma, kui too tühistatud on nii et kõigepealt me võtame vastu meie päevakorra. kas ma öö, võin öelda, et päevakord on kinnitatud, ma tänan teid. ja siis on mul paar teadaannet. kõigepealt täna hommikul toimub seminar väärtpaberite üle SB üks G ühes, ASB üks G ühes, see hakkab kell kolm kell kümme kolmkümmend, ma vabandan, et siin on ajaline kattumine, igatahes ma julgustan teid eh, sinna eh, minema pärast seda, kui meie üritus siin on lõppenud ja ma tõesti vabandan, et ma ise sinna kohale ei saa tulla. sest ma pean minema kolmepoolsetele läbirääkimistele majandusjuhtimise üle. ja kahekümne kaheksanda juuni eh, kolmepoolsete kohtumise kohta tahan teile ka ülevaate anda. komisjon on mitmeid kompromissettepanekuid teinud, mis tuleb läbi analüüsida meie majanduskomisjonis ja raportöör äh, on palunud, et äh, Euroopa Komisjon annaks uue sõnastuse terves reas küsimustes ning ootab nüüd ka, mida nõukogu arvab nendest teemadest. kokku ei suudetud leppida peamistes küsimustes, eriti äh, CDS-i keeld eh, siis opt-in ja opt-out variantides ning kõik need eh, karmid tingimused, mida meie tahtsime eh, seada ja ka volituste küsimuses täiskogus äh, toimub hääletamine järgmisel nädalal selle teksti üle, mis EKON komisjon kokku leppis. aga nüüd läheme kolmanda päevakorrapunkti juurde, rahapoliitiline dialoog Euroopa Keskpangaga. viimane selline dialoog äh, toimus meil Keskpanga presidendiga kahekümne esimesel märtsil ja järgmine kohtumine on kavandatud üheksateistkümnendaks septembriks ja meil oli äh, briifingudokumendid äh, eelarve äh, kokkuhoiu kohta äh, äh, samuti võlgade ümberstruktureerimise kohta ja kõikidele tagajärgedele äh, europiirkonnale ning eksperdid on seda arutanud ja see kõik materjal pannakse üles ka veebilehele. aga paraku, kuna aega on olnud vähe olnud, ei ole me ekspertidega saanud kohtumist korraldada, aga sellele vaatamata võib küsida nende teemade kohta. ning juba olete te saanud ka eh, küsimuste ja voorude nimekirja. ma üritan teile abiks olla ja seisan hea selle eest, et võimalikult paljud saavad eh, küsida oma küsimuse ära, vaatamata sellele, et aega on meil piiratud ja samas toimub ka teisigi üritusi. ma tänan, härra Trichet, alati on suur heameel, et te eh, siin olete meiega ja ma vabandan, et eh, te pidite niimoodi kiirustama kohe rongist autosse ja siis nüüd siia. Uh, suur aitäh, lugupeetud parlamendisaadikud, uh, mul on suur rõõm viibida siin Euroopa Parlamendis ja teie komisjoni ees, et tavapäraselt siin mõtteid vahetada. meie koosolek leiab aset ajal, kui võetakse vastu väga olulisi otsuseid ja osad on veel vastu võtmata. näiteks õigusloomeprotsess ja majandusvalitsemise paketi osas. kõigepealt tahaksin tervitada jätkuvaid Euroopa Parlamendi ning nõukogu pingutusi selle nimel, et nende seisukohad oleks üksteisele sarnasemad. majandusvalitsemispaketi osas, nagu te teate, siis Keskpangale oleks meeldinud, et kahekümne neljandal juulil äh, majandusministrite nõukogus tehtaks selline žest Euroopa Liidu suunas ja et äh, ennetus äh, majandusvalitsemispaketi jääks sisse ümberpööratud kvalifitseeritud häälteenamus äh, Eurotsoonil on tõesti vaja tugevdatud majandusvalitsemist, mis oleks ühtlasi ka ambitsioonikas. praegused kriisid näitavad väga selgelt, millised võivad olla ebaterve eelarvepoliitika tulemused. Einer ambitionierten Einigung zu seetõttu peame me jõudma ambitsioonikale kokkuleppele. praegusel hetkel oleks selline kokkulepe eriti tervitatav. tagamaks, et me õpime kriisist. nüüd räägiksin euroala majandus- ja rahandusarengutest kõigepealt. pärast meie märtsi kohtumist oleme me astunud mitmeid samme. proua esinaine, me, tegemist on meil valimiseelse, valimisperioodiga kuni järgmise Keskpanga nõukogu kohtumiseni seitsmendal juulil. see tähendab, et minu poolt täna öeldu ei, ei tähista tulevast meie rahanduspoliitikat. uuem info näitab, et majandustegevus euroalas akt-, aktiviseerub, me ootame, et nii majandus, majandus, maailma majandus kasvab ning kasvab ka sisenõudlus euroalas. viimased makromajanduslikud prognoosid näitavad ka seda. prognoosid ütlevad, et majandus peaks kasvama üks koma viis kuni kaks koma kolm protsenti kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ning null koma kuus kuni kaks koma kaheksa protsenti kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. meie arvates on riskid äh, selles valguses tasakaalustatud. mis puudutab hinnaarenguid, siis Äh, on järjest suurenev surve hindadele, eriti just äh, tootmisprotsessi varasemates faasides. inflatsioon euroalas oli maikuus kaks koma seitse protsenti, aprillis kaks koma kaheksa protsenti. inflatsioonimäärad viimaste kuude jooksul äh, on tõstnud ka energia ja toorainete hindu. inflatsioon on järgmistel kuudel ka üle kahe protsendi peamiselt tänu kõrgetele energia ja tooraine hindadele. Projekt äh,, prognoosid näitavad, et inflatsioon peaks olema kaks koma viis kuni kaks koma seitse protsenti kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ning üks koma üks kuni kaks koma kolm protsenti kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. on ääretult tähtis, et praegused võrdlemisi kõrged inflatsioonimäärad ei kanduks üle öö, teisasele tasandile ehk siis kõrgematesse, äh, ehk siis, et tõuseksid äh, palgad ja hinnad. keskpikas perspektiivis äh, on oodata samuti inflatsiooni, eriti mis puudutab energiahindasid ning kaudsed maksud ja kindlaks määratud hinnad pea-, võiksid ka tõusta, pidades silmas eelarve puudujääki mis puudutab meie rahanduslikku analüüsi, siis äh, järjest, äh, meie raha pakkumine äh, järjest paraneb, likviidsus on üsna suur ning see aitab meil hakkama saada hinnasurvega. nagu te teate, on meie tegevus täiesti kooskõlas meie e-, eesmärgiga hoida inflatsioon madalal alla kahe protsendi, kuid lähedal sellele. keskpanga nõukogu tõstis, nagu te teate, aprillis eh, eh, euro intressimääru kahe, kahekümne viie baaspunkti võrra. et hakkama saada hinnasurvega. me oleme jätnud määrad samale tasandile, tasemele samal ajal, nagu ma ütlesin pressikonverentsil pärast eelmist Keskpanga nõukogu kohtumist, on, on, on endiselt tugev inflatsioonisurve, me peame olema ettevaatlikud, tähelepanelikud ning käituma kindlameelselt astumaks vastu keskpikas perspektiivis inflatsioonisurvele. mis puudutab meie mittestandardseid meetmeid, siis Keskpanga nõukogu otsustas käesoleva kuu alguses jääda äh, kindla, äh, kindlaks määratud äh, määraga menetluse juurde. ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal jätkuvad meie refinantseerimisoperatsioonid. nüüd eelarve konsolideerimine keskpank peab arvesse võtma tervet euroala, samamoodi nagu USA Föderaalreserv ei saa intressimäärasid muuta vastavalt erinevate USA osariikide olukorrale. me peame keskenduma tervele euroalale, aga see ei tähenda, et me ignoreerime palju eri, paljusid erinevaid eelarve äh, ja finantsolukordi euroalas pärast kriisi oleme me vastu võtnud mitmeid mitte ebastandardseid meetmeid, et võimalikult hästi kaasa aidata rahapoliitika arendamisele euroalas. mitmed probleemid euroala riikides tulenevad teatud valitsuste mittekestlikest poliitikatest ning reformide mitte läbiviimisest on hädavajalik, et euroala riigid täidaksid oma kohustusi siseriiklikul tasandil, need ko-, neid kohustusi, mis tulenevad nende liikmelisusest euroalas. Ehm, kogemused varasemast näitavad, et suure tasakaalu vähendamine eelarves toob kaasa pikema perspektiivi kasu. struktuursed reformid ning eelarve konsolideerimine toob kaasa pikemaajalise, pikemas perspektiivis majanduskasvu. seda esiteks. teiseks, need majandused, kus on suur eelarve puudujääk, kaob ka usaldus ning kolmandaks, kõikidel majandustel on tarvis puhvreid ettenägematute sündmustega hakkama saamiseks samas on käimas läbirääkimised majandusjuhtimise paketi üle ning tulemus peaks olema ambitsioonikas. ma rõhutan veel kord, me nõustume vägagi Euroopa Parlamendiga selles küsimuses, meil on tarvis suurt hüpet majandusjuhtimise valdkonnas, mis peaks ka tulenema sellest arutlusel olevast paketist. rõhutaksin kahte aspekti, kõigepealt me ei peaks rahulduma sellega, et tugevam stabiilsuse kasvupakt kehtiks ainult hilisemas äh, liigse puudujäägi menetluses. me peame peatama igasugused eelarve liigse äh, puudujäägi nähud ning automaatne menetluskord peaks kehtima juba varajases faasis. Äh, samuti on oluline see ümberpööratud kvalifitseeritud häälte enamuse küsimus. teiseks, me saaksime ka kasu äh, makromajanduslike ta,, makromajandusliku tasakaalu puudumise raamistikust, mis leiab üles selle tasakaalu puudumise juba varases faasis ning saab sellele kiiresti reageerida. me peame jällegi keskenduma nendele riikidele, mille tegevus sea-, äh, toob ohte kaasa ka teistele euroala riikidele eriti mis puudutab äh, jätkuvat äh, ja suurt konkurentsivõime langust. nüüd riigivõla küsimus. nagu te teate, euroalas äh, jätkub mitmetes riikides eelarve konsolideerimine, Euroopa Komisjoni kevad kaks tuhat üksteist prognoos ütleb, et keskmine riigivõla Äh, e-, e-, eelarve puudujääk peaks langema kolme koma viie protsendini kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks. see on üsna julgustandev. ka praegusel aastal on euroala keskmine eelarve puudujääk umbes nat-, natukene alla poole USA ja Jaapani omast. samas mitmetel euroala riikidel on endiselt probleeme kõrge riigivõlaga ja suure eelarve puudujäägiga Euroopa Keskpank on alati öelnud, et kõige parem viis hakkama saaga, saada riigivõla kriisiga on äh, äh, selge ja äh, kindlameelne eelarve konsolideerimisprotsess ning struktuursed reformid tagamaks keskpikas perspektiivis majanduskasv. Euroopa Liidu ja IMF-i programm ja selle elluviimine on hädavajalik tagamaks majanduse taastumine. ka Euroopa Nõukogu on seda arvamust väljendanud oma viimasel kohtumisel, kutsus ta üles liikmesriikide valitsusi, eriti aga mitte ainult Kreeka valitsust, jätkama reformidega, tagamaks see, seda, et riik jõuaks kestlikule teele tagasi selles suhtes on parteiülene konsensus ja siseriiklik ühtsus väga tähtsad. mis puudutab veel riigivõlga, siis ma kordan, mida, seda, mida ma olen korduvalt öelnud ka Keskpanga nõukogus. me oleme vastu igasugustele lahendustele, mis ei ole täielikult vabatahtlikud, kus on midagi kohustuslikku. me soovime vältida ka igasugust osalist või täielikku pankrotti nüüd äh, räägiksin ka sellest erasektori kaasatusest ja kitsast lähenemisest sellele. me ei tohiks unustada, et erakapitali tuleb mobiliseerida äh, läbi erastamise näiteks. erastamine on hea viis äh, erakapitali mobiliseerimiseks ning vahel on see väga hät-, väga vajalik, eriti näiteks praegu Kreeka puhul. sellel on positiivsed tagajärjed mitte ainult Äh, riigi rahastamises, aga ka äh, läbi positiivsete mõjude majanduse kasvule ning tööhõivele. lõpetuseks, see erasektori kaasatus äh, erasektori kaasatus peaks olema võimalikult spontaanne. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu ja nüüd läheme küsimuste juurde nagu ikka, ma tuletan meelde saadikutele, et ärge küsige mitmeosalisi väga pikki ja keerukaid küsimusi. Äh, juhtub kas see, et ma lihtsalt mikrofoni teil välja lülitan või teie kolleegid pärast ei saa küsimusi esitada või teil jääb lihtsalt Keskpanga presidendil vastus saamata. nii et üks kolmest juhtub nii et olge palun lühidad oma küsimustes ja ärge küsige mitmeosalisi küsimusi, sellest on kõigil abi. ja kindlasti eh, siis ma ei lähe ka vihaseks. kõigepealt Rahvapartei, palun. Äh, ma tänan, proua esimees, president, enne kui ma oma küsimuse juurde lähen, tahaksin südamest Äh, õnnitleda teid Charlemagne'i auhinna saamise üle. ja see on Rahvapartei jaoks selge märk, et te olete suur eurooplane. ja nüüd minu küsimus. Äh, nimelt äh, erasektori kaasatus. kuidas teie hinnangul näeb välja Prantsuse ettepanek, et eravõlausaldajad ka kaasata? protsessi ja siin on kaks äh, omavahel seotud aspekti. kõigepealt, härra president, kas te olete juba saanud tagasisidet äh, reitinguagentuuridelt nende tehniliste üksikasjade kohta? sest see on ju väga tähtis, Wolfgang Schäuble äh, esines Berliinis finantskonverentsil ja ütles, et me üritame nüüd vähendada krediidiagentuuride mõju ja te näete, et Fitch ja ajakirjandus äh, on juba väga palju artikleid New York Timesis näiteks avaldanud, et äh, näiteks tähtaegade pikendamine võlakirjadel, ütleb ta, on juba riskantne plaan. Äh, see muidugi ei takista erasektoril osalemast ega ole sellega vastuolus, aga siin on teatud eh, riskid, sest lõppkokkuvõttes erainvestoritel läheb eh, ju tegelikult praegugi väga hästi. ja sellest võib teha järeldused ja võib-olla mõelda selle peale, kui me hakkame eh, võlgu ümber struktureerima tulevikus. For... ma tänan nende väga soojade sõnade eest, need väga liigutavad mind ja samuti on need suureks tunnustuseks minu institutsioonile, Keskpangale. tahan kõigepealt öelda, et mm, Keskpanga nõukogu äh, kui ta arutab vabatahtliku erasektori kaasatust äh, valitsustega ja erasektoriga endaga, siis Äh, tegelikult on tegemist valdkonnaga, mis kuulub ikkagi valitsuste pädevusse, me vaatame tähelepanelikult, kuidas asjad arenevad ja anname omaenda poolset nõu. aga me ei arva, et see kaasamine peaks olema kohustuslik. Äh, aga jällegi, tegemist on valitsuste pärusmaaga ja hetkel me veel ei ole sealmaal valitsustega aruteludes, et on võimalik põhjalikumalt juba konkreetsed sammud läbi analüüsida. igatahes me hoiame asjal silma peal, oleme kursis arengutega, aga samas ma ei saa teile ka täpselt nüüd välja öelda või nõu anda, et mis hakkab tegelikult toimuma. ma tean, et on terve rida probleeme, mida praegu analüüsitakse ja mitmesuguseid kontseptsioonegi kaalutakse erasektori kaasamisel. aga veel üks tähtis asi on äh, kakskümmend kaheksa novembri kokkulepe äh, eurorühma liikmete vahel, nimelt nad, nad äh, võtsid vastu avalduse, mis puudutab erasektori kaasamist ja see kokkulepe on väga tähtis ja see on ka juba lisana avaldatud riigipeade avaldusele pärast kahekümne kaheksandat novembrit ja see kokkulepe ütleb sõnaselgelt välja, et on mitmeid juhtumeid, sealhulgas ka globaalsel tasandil, näiteks IMF-i doktriin, avaldus, kus on tehtud eeldus, et kui teha korrektiive, siis on võimalik keskpikas perspektiivis mm, tõesti naasta spontaanse turuinvesteeringute finantseerimiste juurde. Äh, näiteks Indoneesia saab jälle naasta spontaanse ähm, turufinantseerimise põhimõtete juurde tagasi. ja seal ei ole ohtu, et äh, on vaja ümber struktureerida võlad, aga mõningatel puhkudel muidugi on näha, et rahvusvaheline üldsus näeb, et paraku igal pool see võimalik ei ole. aga tahaksin väga selgelt jälle viidata sellele rahvusvahelisele dokumendile, eh, mille eurorühm ka eh, teadmiseks võttis novembri lõpul. Uh, suur aitäh, nüüd eh, sotsiaaldemokraatide nimel Edward, palun. tervitan teid siin, härra Trichet, jätan meie fraktsiooni koordinaatorile fraktsioonipoolsed tervitused nüüd kui vaadata, kuidas Euroopa Liit on hallanud kriisi, siis on väga palju improviseeritud, sest et tegelikult ei olnud selleks mingisugust plaani olemas. ja tegemist oli, pakuti lihtsalt mingisugust väikest ravimit veidi liiga hilja. nii et kui nüüd alustaksite algusest peale, sest et järgmine nädal me ju hääletame majanduspaketi üle ja just nimelt see üritabki kõige otsast peale hakata. nii et tagasi vaadates äh, mida te teeksite mitte kriisiennetuse osas, sest et ähm, see ei ole küll mitte lihtne osa, aga vähemasti selles osas oleme me nõus, vaid keerulisemate osadega kriisiennetuses, näiteks et ei ole majanduskasvul põhinevaid ideid, kõik põhineb vaid äh, eelarve konsolideerimisel, mis on ka täiesti õige, aga me nägime, et teistes riikides äh, kaasnesid sellega madalamad intressimäärad ning devalveerimine suur tänu. ma olen nõus sellega, et see on täiesti õige, et te keskendute äh, kriisi haldamisele ja mitte kriisi ennetusele, aga kriisi ennetus on äh, absoluutselt vajalik ja peamine õppetund, äh, mille me saame siin hiljutistest sündmustest, näitab, et me peame oluliselt tugevdama kriisiennetust ja ma tean, et seda just nimelt praegu arutataksegi ja selles osas oleme Euroopa Parlamendiga nõus. nimelt kriisiennetusmehhanisme tuleb oluliselt tugevdada. kahe tuhande neljandal, kahe tuhande viiendal aastal suured riigid, isegi kõik suured riigid toetasid stabiilsus- ja kasvupakti nõrgestamist ja täiesti ära kaotada peamine pakti element. ja seda ideed toetasid ka, toetasid ka äh, majandusanalüütikud, sest et stabiilsuse kasvupakt hoidvat Euroopa Liidu majandust tagasi ja nüüd me näeme, et stabiilsus ja kasvupakt on väga vajalikud ja ka rangemad eelarvereeglid. Euroopa Keskpank arvab, et me peame Äh, pidama silma peal võrdlevatel näitajatel ja tasakaalustamatustel Eurotsoonis, aga ka laiemalt terves Euroopa Liidus. me teame, et meie peamine, et meil on praegu topeltraskused, ühelt poolt eelarve konsolideerimine ja teiselt poolt konkurentsivõime kahanemine. edasi kriisi haldamisest Te teate, et EFSF ja ESM, me tahaksime, et need oleksid võimalikult ähm, paindlikud ja samal ajal äh, soovime, et kõik need kohandusmeetmed oleksid võimalikult usaldusväärsed, võimalikult usutavad, sest et me ju räägime siin usalduse taastamisest. usaldus käib nii-öelda plokina, on vaja investorite, ettevõtjate, majapidamiste, hoiustajate poolset usaldust. ja see kõik sõltub olenevalt teie otsusest ja mitte ainult eelarve küsimustes, vaid ka struktuurireformidest sõltub see nii et kõikidest nendest otsustest, mis suurendavad meie majanduskasvu potentsiaali. ja jällegi selleks, et kriisidega hakkama saada, tahame võimalikult suurt paindlikkust ja mõningates küsimustes me ei ole järginud seda põhimõtet ja see on kahetsusväärne, aga otsuse peavad vastu võtma vastavad institutsioonid ja nii see on, suur aitäh! suur tänu nüüd ALDE nimel Silvi, palun! proua esimees suur aitäh! viimastel nädalatel äh, ma nägin, et samal ajal arutati majandusvalitsemispaketti, nimetati ametisse teie järeltulijad, äh, härra Keskpanga president ja tundub, et on justkui kirjutamata reeglid, mis äh, on väga olulised ja ollakse valmis selle nimel lausa keskpanga kallale minema, aga samal ajal on äh, ka kirjutatud reeglid ja ütlen siin, siin täna teie ees, nagu ma ütlesin ka Michel Barnier kuulamisel, et kui ähm, anda mõista, et kuidagi Euroopa institutsioonide juhtide ametikohad on seotud mingisuguse konkreetse liikmesriigi lipuga, äh, siis äh, see on täiesti vastuvõetamatu meil on ka kirjalikud reeglid, inimesed tahavad neid järgida oma äh, sissejuhatusest, osad minu küsimustele juba vastasite ja see on väga hea, et jah, tõesti ilma äh, ennetuseta ei ole võimalik jätkata ja et kõik see peaks käima automaatsemalt. Te kuulsite, mida ütles härra Lipski eelmine nädal, kas te arvate, et kui meil ei ole seda tüüpi elemente, siis pigem jäägem juba stabiilsuse kasvupakti juurde sellisel kujul, nagu see on, sest et äh, kui siin rääkida tiigrihüppest või siis lihtsalt äh, niisama lobisemisest, siis mina eelistaksin siiski tiigrihüpet. suur aitäh küsimuse eest ja märkuste eest. Äh, mis puudutab keskpanga sõltumatust, siis te teate, et me oleme näidanud oma sõltumatust väga selgelt kui riigi- ja valitsusjuhid suurtest riikidest palusid meil eh, kahe tuhande neljandal aastal alandada intressimääru, siis ütlesime me ei. võib-olla te mäletate, et meie intressimäär oli kaks protsenti, siis kui Ameerika Ühendriikides oli see üks protsent. ja seda palusid kolm suurt riiki. me tõstsime kahe tuhande viienda aasta detsembrikuus intressimääru, samal ajal kui kümme liikmesriiki kaheteistkümnes protestisid selle otsuses vastu avalikult. ja võiksin tuua veel teisi näiteid sellest, et me oleme väga otsusekindlad, võib välja tuua ka konflikti kahe tuhande neljandal, kahe tuhande viiendal aastal, see käis ka komisjoni kohta, konflikt oli liikmesriikidega, kes tahtsid stabiilsus- ja kasvupakti täiesti laiali lammutada. mina ütlesin Keskpanga nõukogus äh, ka ametlikult välja, et meil olid, äh, me tundsime väga suurt muret selle üle, mis tol hetkel toimus. ja tegelikult äh, just see ähm, üldine meelsus oli kõige murettekitavam, mitte niivõrd see, mis kuskil kirjas oli. ja nüüd praegu käimasolevatest läbirääkimistest mul ei ole küll mingisuguseid äh, nõuandeid teiega jagada, Euroopa Parlament võttis omaks äh, teatud seisukohad triloogis ja parlament jätkab õiges suunas küllap siis äh, ajalugu on meie kohtumõistja ja võib-olla ka väga karmikäeline selliste institutsioonide suhtes, äh, mis olid väga nõrgal positsioonil kriisi suhtes ülemaailmne kriis tõi välja teatud nõrkused meie institutsioonides ja et need võimalikult kiiresti ära lahendada, on ka väga suureks vastutuskoormaks. me teame, et siin on pingeid Euroopa Liidu ja liikmesriikide peamiste murede vahel. tegemist on Euroopa Liidu eh, institutsiooniga siin Euroopa Parlamendis ja et ei ole üllatav, et meil on kokkupõrkeid sellistes küsimustes me oleme alati öelnud ja see vastab ka Euroopa Parlamendi seisukohtadele, et vastavalt praegusele aluslepingule, sest et me ei räägi ju siin aluslepingu kohesest muutmisest, kuigi seda võiks äh, peagi teha, peame me minema võimalikult kaugele äh, stabiilsuse kasvupakti tugevdamisel. ja oleksin ebaõiglane, kui ma ütleksin, et äh, praegune olukord selles teemas ei ole parem kui varem. räägin siis endiselt stabiilsuse kasvupaktist tegemist on äh, konkurentsivõime näitajate ja tasakaalustamatuse äh, järelevalve alustalaga. areng on olnud hea, aga see, et ei ole mindud lõpuni välja, on meie arvates siiski väga tõsine ja küllap teie leiate parema lahenduse kui see, mis praegu on välja pandud. <clears throat> suur tänu. ECR nimel nüüd järgmine küsimus. First... ma tänan, kõigepealt ma tahaksin kiita teid selle eest, kuidas te olete Euroopa Keskpanka juhtinud täiesti enneolematu finantskriisi ajal. majandussurutis ja esimene kriis, mis on mm, euroga seotud ja puudutab eh, riikide eh, maksejõulisust eh, nii et euro tegelikult on jäänud ikkagi kogu perioodi jooksul tugevaks ja see on tekitanud kapitaliturgudes usalduse euro vastu ja me oleme teile selle eest tänulikud sellel raskel ajal. aga nüüd ma tuleksin eh, mitte praeguse kriisi juurde, vaid vaataksin tulevikku. hiljutised raportid ütlevad, et Hiina on nüüd eh, tublisti vähendanud eh, USA võlakirjade osa oma portfellides ja eh, tahab hoopis rohkem nüüd investeerida eurovõlakirjadesse. ja me teame, et viimasel ajal on eh, toimunud suur võlakirjade kokkuostmine. mis te arvate, et eh, kas Euroopas võib tekkida sellest probleeme ja kas riskid siiski tähtsam on, et investeeringud, mida tehakse praegu meile, on äh, suured ja hoopis tähtsamad. jah, tegemist on väga tähtsa küsimusega, me elame maailmas, mis on täiesti avatud ja erainvestorid, säästjad, ka avaliku sektori investorid ja säästjad analüüsivad eh, seda, kuidas kõige paremini investeerida. nagu te teate, meiegi Euroopa Keskpangas ei ole mitte kunagi tegelenud eh, mingi globaalse kampaaniaga, eh, et eh, meelitada investoreid eurosse investeerima, me oleme alati otsustanud, et niisugused asjad peab lahendama see detsentraliseeritud korras ja iga säästja ja investor otsustab ise, mida ta teeb. igatahes ma hindan kõrgelt seda, mida te ütlesite see, et meil on kindlustunne eh, turgudel eh, euro vastu. ma tänan teid nende sõnade eest ja see ei ole sugugi üllatav, et see nii on. nimelt euro paradoks, euroala paradoks seisneb selles, et meil on mõned probleemid ja me ei tohi sugugi eh, rahul olla olukorraga, nimelt meil on valitsemisprobleemid ja riikidel on probleeme, aga teisest küljest, kui me vaatame euroala tervikuna, siis on meil seal märkimisväärseid saavutusi. meil on äh, tasakaalus maksebilanss euroalal äh, ja meil on äh, avaliku sektori võlakoorem pool sellest, mis on arenenud riikidel. meil on kasv ja seda on kinnitanud ikka ja järre kvartalist kvartalisse aruanded ja see on palju suurem kasv olnud kui see, mida prognoositi. siin ma tahaks rääkida meie viimastest prognoosidest. Äh, äh, igatahes nendest on kasv olnud suurem null koma kolm protsenti, kui algselt planeeriti. Äh, nii et me oleme nüüd ümber hinnanud need prognoosid ja loomulikult valuuta on oma väärtuse säilitanud esimese kaheteist aasta jooksul ja inflatsioon on olnud äh, alla kahe protsendi, kasv üle kahe protsendi ja see puudutab euroala tervikuna. ja nagu te teate, see on parim tulemus, mida ükski euroala liige võiks saavutada või saavutanuks viimase mm, kaheteistkümne ja viiekümne aasta jooksul sellist stabiilsust ei ole olnud teistel. ja see on olnud ka meie eesmärk ja selline on olnud ka meie mandaat see tagada. aga ma ei tahaks nüüd siin Hiinal konkreetselt peatuda, sest kindlasti jah, nad tõesti vaatavad, kuidas kõige paremini optimeerida omaenda investeeringuid ja kuidas hoiustada ja aga me suhtume neisse täpselt samamoodi, nagu me suhtume kõikidesse potentsiaalsetesse investoritesse. Uh... ma tänan. nüüd Roheliste nimel, Philipp, palun. president, bonjour uh.... härra president, me peaksime rääkima maksejõudusest ja likviidsusest, te ütlesite, et eh, Kreekas ei ole maksejõuetusega probleeme, lihtsalt likviidsusega, samal ajal räägitakse ka täpselt vastupidist, kas te ESRB-s ähm, omavahel sellest ka räägite, sest et sealt tuleb vastupidiseid signaale. aga Kreekas ei ole likviidsusprobleeme äh, või vabandust, äh, äh, maksejõudusega mingisuguseid probleeme, et kus siis on selliseid probleeme? ja kui Kreeka ei ole maksejõuetu, siis kuidas te selgitate neid intressimääru, mida peab Kreeka maksma või peaks maksma siis, kui ta turgudele tagasi pöörduks? erasektor e-, erasektoris on intressimääradesse kaasatud ka riskikoefitsient, mida tegelikult ei ole olemas. nii et äh, põhimõtteliselt äh, kantakse mm, äh, rikkust üle Kreeka riigilt rahvale edasi siis sinna erasektorisse, nii et kui te soov-, suudaksite seda selgitada, siis see oleks väga tore. Je vous dirai d'abord Euh, kõigepealt ja kui me tahame olla edukad, siis tähendab, et peame taastama usalduse. selles seisnebki meie edukus. maailma tasemel näitab edukust seda, see, kui turud täiesti spontaanselt, investorid äh, pöörduvad jälle sinna tagasi, sellepärast et nad usaldavad turge. ja usaldus ei tähenda seda, et pidev, pidevalt eh, peetakse arutelusid selle üle, kas me räägime siin likviidsusest või, likviidsusprobleemist või maksejõuetusest rahvusvaheline üldsus otsustas selle küsimuse ära juba esimese Kreeka abipaketi ajal. nii et äh, kindel on see, et kui käib pidevalt arutelu, siis ei tehta tegelikult midagi edu nimel ja see, et äh, tegelikult edu on meie kõigi huvides, see nii Kreeka kui Kreeka naaberriigid ja mitte ainult äh, Eurotsooni liikmeid või Euroopa Liidu riigid. nii et ma tõesti tahaksin teid kutsuda üles äh, mõistma seda, et see arutelu on väga tõsine võib-olla see arutelu võiks käia veidi rahulikumalt kui praegu ja kui võit on käes, siis peaksime selle juurde ka jääma. Äh, suhted erasektoriga on hoopis komplekssemad, kui teie seda ette kujutate kui intressimäärad on sellised, nagu nad on, siis see tuleneb ka sellest, et ähm, mõningad äh, tegutsevad hirmust ajendatult või ajendatult lihtsalt äh, puhtast spekuleerimisest ja äh, raha teenimise huvidest. nii et öelda nüüd, et jutumärkides erasektor äh, on kuidagi keerulisem kui praegu, äh, keerulisem praegu kakskümmend aastat tagasi, siis ei ole päris nii. mõned väidavad, ühesõnaga öeldakse, et tuleks karistada neid, kes, kes on vastu ja siis äh, tasustame neid, kes on poolt. ühesõnaga, peame jääma võimalikult otsusekindlaks ma olen ähm, mitu korda selgelt välja öelnud, et meil on väga vaja kõikides äh, riikides, kus on mingisugune programm olemas, tõeliseid kohandamismeetmeid mis oleks äh, usaldusväärsed nii potentsiaalsete hoiustajate kui ka rahvusvaheliste vaatlejate silmis ja mida toetaks laialdaselt riik ise. ise viitasin sellele, et olukorras, kus terve riik on sattunud ohtu, on vaja ühtsust nii et võimalikult selgelt tuleb kõike käsitleda. Kreeka puhul on esimeseks eeltingimuseks päästepakett ise ja teiseks, Kreeka puhul on see väga oluline, nimelt erastamine. ma viitasin sellele ka oma sissejuhatuses Kreekas võrreldes teiste riikidega on oluline trump käes. nimelt Kreekal on võimalik saada erasektorist tulusid tänu laialdasele erastamisele. see on päästepaketis ka sees viiekümne miljardi euro ulatuses, mis on umbes viiskümmend protsenti SKT-st. et majanduskasv pigemas plaanis ning tööhõive toetamine keskpikas perspektiivis on terve rahvusvahelise üldsuse huvides, mitte ainult Euroopa Liidu huvides, vaid terve maailma huvides. seda kõike selle nimel, et usaldus taastuks võimalikult kiiresti ja ma usun, et kõigil meil on mängida oma roll selles usalduses, mis on vaja taastada. Thank you on behalf of the GUE, it's Nikos Šuntis. GUE fraktsiooni nimel nüüd küsimus. suur tänu, härra president, ma tänan teid kogu info eest, mida te täna meiega jagasite ja tahaksin omalt poolt öelda, et ma väga hindan seda, et teie sõnavõtt on meil ka kirjalikult olemas, nii et siis saame selle juurde tagasi pöörduda, kui on mingisugune vääritimõistmine. Te selgitasite juba Kreeka olukorda, rääkisite mõningatest näitajatest majanduskasvu ja defitsiidi osas, aga Kreeka, Portugal ja Iirimaa, kolm riiki, mis käivad toetusmehhanismi alla, on võtnud vastu ka kärpemeetmed. jah, Kreeka puhul ma tean, milline see olukord on, riiklikku ühtsust ei ole, Kreeka ei rakenda seda päris õigesti ellu ja nii edasi. aga tahaksin ikkagi teada, et kas see, mida ajakirjanduses räägitakse, on õige ähm, Kreeka, vabandust, Portugali ja Iirimaa kohta. erinevate näitajate kohaselt Iirimaa ja Portugal äh, lang-, langevad tõelisesse majanduskriisi, defitsiit järjest kasvavat. Kreekas on see mingisugusel ühel põhjusel, võib-olla Portugalis on see midagi muud, Iirimaal midagi kolmandat. nii et kas te suudate pakkuda tõelist ravimit nendele põdevatele riikidele? Kreeka puhul tuleb tõesti kaaluda ka erasektori osaliste kaasamist. ajakirjandusest olen lugenud, et pakutakse ka mingisugust toetust intressimäärade osas ja ka inimeste poolset võlakirjade ostmist. nii et mida te sellest eetilisest küljest arvate? mõned äh, vastused teie väga tähtsale küsimusele. kõigepealt see, mida me kokkuhoiuks või rangeks kokkuhoiuks täna kutsume, tegelikult on tihtipeale korrektsioon sellele arengule, mis varasemal ajal on toimunud ja mis ei ole olnud põhjendatud ja mõistlik ja mis tulnuks hoopis ära hoida. ma ei taha teile liiga palju arve siin tuua, see on tüütu, aga keskmine kasv Äh, tööjõukulu toodangu ühiku kohta nendes kolmes riigis, mida te nimetasite, on olnud palju-palju kõrgem kui keskmine kasv tööjõukulu toodangu ühingu kohta euroalal tervikuna. võtame nüüd palgad avalikus sektoris näitena. sama valuuta puhul, euro puhul, sama kulu rahvusvaheliselt, sest sama valuutaga on tegu, sama Äh, ka ostujõud rahvusvaheliselt, tegemist on sama valuuta kui ju äh, euro eest, te saate osta kõikjal üh-, sama asja maailmas, ükskõik, kas te olete selle kolme riigi kodanik, mida te nimetasite, või elate kuskil mujal riigis. nii et palgad avalikus sektoris ja keskmine kasv esimestel aastatel on olnud kolmkümmend kaheksa protsenti. mõnedes riikides on see olnud väga-väga suur. kahes riigis isegi üle saja protsendi on kasvanud palgad avalikus sektoris, nii et see ei ole mõistlik olnud. ja meie oleme ikka ja jälle varasematel aastatel öelnud, et see ei ole põhjendatud, see ei ole mõistlik ja nii edasi, aga see, mida me praegu näeme, ongi korrektiiv. ega ole midagi, mis lihtsalt kuskilt tuli abstraktselt ja et nüüd me abstraktsetel põhjustel oleme nõudmisi hakanud esitama. ei, põhjuseks on see, mis varasemal ajal on tehtud ja sellised korrektiivid on nüüd vajalikud, kui me tahame jälle asuda kasvu teele ja hakata töökohti juurde looma. ühe riigi puhul ma pean ütlema, et ma ei taha väga kiita neid, sest meie ju vastutame euroala eest tervikuna, aga see, mis meie oleme saavutanud, toetuse saavutanud on kaks protsenti kasvu euroalal, just seda meid palutigi teha. ja see on meie vastutus. ja pidage meeles, et meie vastutame euroala eest tervikuna. mina ei ole Bernanke positsioonis. Bernankel eh, küsitakse eh, küsimusi erinevate osariikide kohta, saate aru aga need probleemid, mida meie siin arutame, on probleemid, mis kuuluvad valitsustele, liikmesriikide valitsused eh, peavad sellega tegelema, aga komisjon ja eh, eurorühm on meie pädevus, aga meie ei vastuta üks, ühe või teise riigi käitumise eest, me lihtsalt võime neile nõu anda. nii et see on vastuseks teie küsimusele nüüd see riik, mis oli väga-väga ettevaatlik ja e, üritas mitte kaotada konkurentsivõimet, me tahame ju seda hoopis suurendada, e, e, pööras väga suurt tähelepanu tööjõukulu toodangu ühiku kohta, sest kõik ettevõtjad sellest olid ju huvitatud selles riigis ja tulemuseks on täna kasv ja uued töökohad ning tohutu elastus ja vastupanuvõime äh, kõige hullemale kriisile, mis pärast teist maailmasõda on aset leidnud. nii et on selge, et kui riiki ajapikku hästi juhtida, siis tulemuseks on tõeline kasv ja tõelised töökohad. Thank you for the EFD, Marta. suur tänu nüüd EFD fraktsiooni nimel, Marta. suur aitäh, proua esinaine, härra Trichet toimumas on varsti jälle järgmine pankade taluvustest. eelmisel aastal viidi see läbi ning üheksakümne ühest pangast kukkus läbi seitse. Iiri pangad aga, mis äh, läbisid testi edukalt, äh, vajasid äh, pärast seda lisakapitali. see õõnestab testide usaldusväärsust, ma mõistan, et uued testid viiakse läbi äh, Äh, Euroopa Pangandusjärelevalve Ameti järelevalve all. kas te olete kindlad, et nüüd on need testid realistlikud äh, ja leiavad tõesti need pangad, kellel on tarvis lisakapitali? ning kas need testid suudavad realistlikult äh, mõõta Kreeka olukorda ning Iiri ja Portugali oma? ning mis puudutab Kreekat, siis kui palju võlakirju Äh, keskpangal on ning äh, mida tähendaks Kreeka pankrot keskpangale endale. kui suuri kaotusi suudab keskpank taluda ennem, kui ta pöördub liikmesriikide poole ja palub lisakapitali. lõpetuseks. Teie olete ettevaatlik pankur. mida te ütleksite kliendile, kes tuleb teie juurde ja ütleb, et ta ei suuda oma arveid järgmisel kuul maksta? ta on täiesti pankrotis ning äh, ta kulutab oma viimaseid äh, eurosid. samas on järgmisel kuul tulemas laenumakse. kas te soovitate teil äh, tal laenata raha juurde ja suurendada oma võlakoormat? suur aitäh! nagu te ütlesite, siis Euroopa Pangajärelevalveamet vastutab taluvustestide eest. ma olen kindel, et need testid, testid viiakse läbi nii professionaalselt kui võimalik. loomulikult, eks me näe, kui tulemused avalikustatakse, millised need tulemused täpselt on, ma ei hakka siin ennustama, mida teevad, teeb Euroopa Pangandusjärelevalveamet ning siseriiklikud järelevalveametid, sest see protsess toimub ju koostöös kõigi ametite vahel. teiseks vastuseks teie teisele küsimusele. meie ei ole USA. meil ei ole ühtset äh, äh, rahandusministeeriumit äh,, ei ole ühte inimest, kes annab allkirju, meil on kakskümmend seitse äh, kakskümmend seitse valitsust, kakskümmend seitse allkirju, kakskümmend seitse erinevat maksumaksjat. samal ajal me soovime saavutada ühtset turgu ning selle saavutamises oleme me saavutanud suurt edu juba. nagu te teate, siis need taluvustestid viiakse läbi kahekümne seitsme liikmesriigi tasandil. tõsiasi on see, et on tõsine seos riikide ning pankade vahel ja see puudutab kõiki riike maailmas. kui on probleeme riigi usaldusväärsusega, mõjutab see ka pankade usaldusväärsust, sest äh, investorid, äh, vaatlejad ja nii edasi kaotavad usalduse pankade vastu sest pankade usaldusväärsus ju sõltub rohkemal või vähemal määral riikide usaldusväärsusest ja maksevõimest. samas tuleb välja tuua need alad, mille eest vastutavad meie liikmesriigid, meil on siseturg, kolmsada nelikümmend üks miljonit inimest euroalas, viiesajast miljonist, mida juhivad siis valitsused ja parlamendid. Euroopa Keskpank äh, annab välja valuutat seitsmeteistkümnele riigile see on meie kohus vastavalt aluslepingule. meil on olemas ka tagatisvõrgustik, mida me kasutame, see on avalik, kõik teavad seda, tuleb tunnistada, et me oleme näinud suurt vaeva selleks, et tagatised oleks optimeeritud vastavalt olukorrale ning oluline on siin era-, vahet teha standardsete meetmete, nimelt äh, intressimäärad, millega üritame me tagada hinnastabiilsust, ning ebastandardsete meetmete vahel, mida me võtame tarvitusele tagamaks, et me saame äh, hakkama teatud äh, ebanormaalsete turukäitumistega. meil on tegemist kõige hullema kriisiga maailma tasemel pärast teist maailmasõda. see oleks võinud olla isegi kõige suurem kriis pärast esimest maailmasõda. ning nagu juba eelmisel korral öeldud, siis me peame olema tähelepanelikud, mis puudutab intressimäärasid ja standardseid meetmeid. samas kolmandaks kvartaliks tagasime me täielikud äh, refinantseerimise tagat-, eraldised, mis näitab, et me tõesti teeme vahet standardsete ja ebastandardsete meetmete vahel. samas oleme me näidanud, et me suudame tagada hinnastabiilsuse pikemas perspektiivis, me jätkame seda tegevust, see on meie jaoks kriitilise tähtsusega, seda ütleb meile alusleping, seda nõuavad meilt inimesed. ning see on hädavajalik ka selleks, et tagada euroalas stabiilsus ning jõukuse säilitamine. suur tänu! suur aitäh nüüd Rahvapartei nimel, aseesimees Jose Manuel! suur tänu! lugupeetud härra president. tegemist on siin väga eriliste, erilise hetkega ja kasutan võimalust, et siin on kohal nii Euroopat pooldav inimene ja tahaksin esitada ühe küsimuse. me teame juba algusest peale, et rahaliit ei ole mitte kõigi, kõige optimaalsem äh, ühine rahanduspiirkond ja et selleks on vaja ka teiste poliitikate koordineerimist, mis võimaldaks eraldada kõige suuremad erinevused Euroopa Liidu sees rahandusvaldkonnas. nii ei ole aga tehtud ei halbadel ega parematel aegadel ja siit tuleb välja kolm peamist põhimõtet. esiteks, et ei päästeta ühtegi riiki, ka no default põhimõte ainuke variant oleks luua täiesti uus süsteem, võimaluse korral siis ka muutes aluslepinguid. härra Trichet viitas sellele, et võiks olla nüüd Euroopa Liidu rahandusminister, härra Draghi viitas eurovõlakirjade võimalusele, härra Trichet ei ole seda ka kõrvale jätnud, öeldes, et seda ei ole võimalik teha institutsionaalses praeguses struktuuris, aga et seda võiks võimalusel ka muuta. ja ma loodan et järgmistel aastatel jagate te meiega endiselt oma kogemusi ja äh, soovin teile tuult tiibadesse järgmistel kuudel. Thank you, thank you very, very much indeed. suur tänu. Te mainisite olukorra erinevust erinevates Euroopa liikmesriikides ning mõte oli vist siis selles, et erinevused on ikka liiga suured. meil on tarvis rohkem ühtlustatust. tuleb tunnistada, et meie uuringud on aidanud meil viimastel aegadel palju paremini mõista erinevusi arenenud majanduste vahel. me oleme võrdlenud euroala USA-ga ning väga muljetavaldav on näha, et USA-s on samasugused erinevused inflatsioonis näiteks neli, neljateistkümne statistilise piirkonna vahel, nagu ka euroalas. samad erinevused on majanduskasvus, ja mis veelgi üllatavam, samamoodi areneb ka tööjõukulu tooteühiku kohta, mis muudab ka konkurentsivõimet äh, äh, liikmesriikides. see on ka sarnane meile ning samamoodi on ka suured erinevused tööpuuduses. USA osariik, osariikide kõige kõrgem tööpuuduse äh, protsent on kolmteist koma viis kuni neliteist, äh, kõige madalam neli koma viis. samasugune erinevus nagu meil. järeldus. kui meil on väga suur ühtne turg, nagu meil seda ka on, võibki oodata suuri erinevusi väljakutse on selles, kuidas hakkama saada, juhtida neid erinevusi. USA-s loomulikult on föderaalvalitsus. Euroopas on palju erinevaid valitsusi. ma arvan, et me ei peaks, me peaksime mõtlema praegusel hetkel, kuidas parandada äh, äh, majandusjuhtimist äh, eelarve äh, järelevalvet ning konkurentsivõime tõstmist. see on nõukogu jaoks ka praegusel hetkel väga tähtis, sest me ju reaalajas õpime kogu aeg sellest kriisist. ja me peame mõtlema, mida me siis võtame ette homme ja ülehomme. nagu ma oma hiljutises kõnes ütlesin, peame me homme minema kindlasti kaugemale. ning kui üks riik ei suuda oma majandust ümber kujundada, peaks võimalik olema keskusest teatud otsuseid üle selle riigi pea vastu võtta see on loogiline, kui kuuluda ühtsesse valuutatsooni samas on see Euroopa inimeste otsus. Teie peaksite seda teadma paremini kui mina. aga minule tundub, et meil oleks tarvis mingisugust hoopis uut tüüpi konföderatsiooni sõltumatute riikide vahel. seda peavad jällegi otsustama Euroopa inimesed ja teie, mitte mina. The... suur tänu sotsiaaldemokraatide nimel Anni härra president, Kreeka parlamendisaadikuna mul ei ole tegelikult plaanis teile esitada küsimusi Kreeka kriisi kohta, aga tahaksin teid tänada, kuna te olete jõudnud oma mandaadi lõppu ja tahaksin tunnustada olulist rolli, mida te mängisite algusest peale Kreeka kriisi lahendamises. ja kuna te olete jõudmas oma ametiaja lõppu, siis äh, tahaksin teada, milline on teie nägemus tulevikust ja õppetunnid, äh, mida võiksime saada kriisist. õppetundide osas ma arvan, et me peaksime institutsionaalselt ning poliitiliselt tugevdama Eurotsooni, äh, see on kasvava vajadusega. kuidas näete teie seda vajadust? kordaksin siin üle selle, mida kolleeg ütles, et me teame, et te väljendasite teatud reservatsioone eurovõlakirjade kohta, aga samal ajal tulite välja üsna äärmuslike ideedega, näiteks Eurotsooni rahandusministri ametikoht. nii et kuidas siis teie näete seda vajadust tugevdada institutsionaalselt ja poliitiliselt Eurotsooni ning äh, millisena näete teie Euroopa Keskpanga rolli tulevikus? kas see roll peaks piirduma vaid hindade stabiilsuse tagamisega? kas on teatud institutsionaalne tühimik äh, finantsstabiilsuse osas ja kuidas seda tühimikku täita? suur tänu! kõigepealt äh, tahaksin vastuseks viimasele küsimusele öelda järgmist. me arvame, et euro-, see, et Euroopa Keskpank peaks tagama hindade stabiilsuse, see on see Euroopa Keskpanga roll ka vastavalt aluslepingutele, on võimalus luua tõeline selline usalduse ja stabiilsuse alustala Euroopa Liidus tegemist on siis stabiilse tsooniga, kus on tagatud ka hindade stabiilsus kolmesaja viiekümne ühe miljoni elaniku jaoks. tegemist on tõelise usaldusõhkkonnaga nii meie endi kui ka e, seitsmeteistkümne liikmes, e, Eurotsooni liikmesriigi kodanike jaoks ja ka investorite ning ülejäänud maailma jaoks ja kõigi nende jaoks, kes pigemas plaanis tagavad majanduskasvu ja tööhõive Eurotsoonis. sulgudes tahaksin mainida ühte näitajat, mis ei ole kuigi tuntud Eurotsooni loomisest saadik, on loodud Eurotsoonis neliteist miljonit töökohta. Ameerika Ühendriikides on seesama arv aga olnud kaheksa miljonit. tegemist on piirkondadega, mis on üsna võrreldavad ja see näitaja tõestab selgelt seda, mida me oleme teinud. see loomulikult ei tähenda seda, et me võiksime endaga rahul olla, meil on tohutult palju tööd veel teha, eriti struktuurireformide osas. siin on asju, mida tuleks sügavuti muuta keskpikas ja pikas perspektiivis ütleksin mina, et hetkel peame jääma realistlikuks. me ei saa aluslepingut muuta, see on väga keeruline protsess ja seega peaksime minema võimalikult kaugele majandusvalitsemise osas. selles osas olen ma ametlikult oma seisukohti ka juba väljendanud kui eurooplased selle asja ära otsustavad ja tegemist on ju meie ähm, rahvaste otsus, otsusega, selle üle, mida peab tegema homme ja ka ülehomme. homme oleks meil vaja teatud keskust, mis suudaks võtta vastu olulisi otsuseid ajal, kui üks liikmesriik seda teha ei suuda. sest et see oleks liikmesriigi enda huvides ning ka terve Eurotsooni huvides. ja ülehomme Euroopa rahvad otsustavad, millist süsteemi nad sooda-, su-, soovivad, mis kindlasti erineb oluliselt Ameerika Ühendriikide süsteemist, kas siis nii-öelda rahandusministeerium, mis võimaldaks kõige optimaalsemalt seda hallata, tegemist oleks aga endiselt sõltumatute riikide föderatsiooniga, aga jällegi, seda otsustab rahvas. Sylvie, you are looking very agitated. Silvi, sa oled kuidagi erutunud. härra president, teen väga äh, lühidalt, kelle ees siis vastutab teie rahandusminister, kas äh, ta ripub kuidagi siin äh, Eurotsooni küljes või või kuidas, mina olen nii-öelda sakslane ja oma hingelt ja ma tean, et demokraatias vastutame me parlamendi ees. Dans mon esprit, bien entendu, si mina näen asja nii, et kui meil on tegemist konföderatsiooniga, siis äh, on äh, ka äh, valitsus, kes vatsu-, vastutab konföderatsiooni parlamendi ees. see on täiesti iseenesestmõistetav, aga mina teid kindlasti asendada ei suuda. olgu, nüüd tagasi ametliku kõnelejate nimekirja juurde Alde nimel. Theodoros Doros Skilakakis. Mr President, thank you for being suur tänu, härra president, et te siia tulite. ma kardan, et ma pean jällegi küsima Kreeka küsimuse, aga see on väga tähtis küsimus. Te rääkisite palju Kreeka erastamise paketist. ma nõustun täiegi, täiesti sellega, et tuleb äh, läbi viia ulatuslik privatiseerimine Kreekas. aga müües samal ajal, kui on pankrotioht, võib juhtuda, et me saame nende varade eest väga ma- äh,, me saame neid müüa väga madala hinnaga. Äh, kas öö, äh, ei või mitte juhtuda, et, et see pro-, selle programmi tulud on väga väikesed? kas on läbi viidud ka mõjuhinnang, millised on sellise erastamise pro-, programmi tagajärjed ning kas võlausaldajate silmis on ka mõistlik viia läbi erastamine, erastamisprogramm nelja poole aasta jooksul, kus erastatakse kahe miljoni jooksul iga nädal. ning võttes arvesse potentsiaalselt madalaid hindu, siis äh, kas teil on olemas ka tagavaraplaan järgmise kuue-seitsme aasta jaoks, mille tulud oleksid kõrgemad? For... meie vastutame euroala eest, euroala kui terviku eest. Teie palute, et ma hakkaksin rääkima teie valitsuse vastu-, kohustustest, IMF-i pädevusalast kes paneb ise oma abi puhul tingimused paika teie valitsusele, et nad saavutaksid uuesti usaldusväärsuse. ning äh, see kehtib ka komisjoni kohta. meie ole, oleme ainu-, meie küll suhtleme kogu aeg äh, nende üksustega, aga meie ei ole seda plaani koostanud. me loodame vägagi, et terve Kreeka, nii era- kui avalik sektor kõik osapooled seal mõistaksid, et kui nad mängivad seda võitvat mängu üheskoos, muut-, muutub pilt täiesti. mis puudutab praegust olukorda, siis kui vaadata riike, Äh, kus vaadata neid riike, kus viidi läbi dramaatilised reformid, siis äh, sinna voolab praegu palju rohkem sisse otseseid välisinvesteeringuid. niisiis mõelge nende näidete peale, üle maailma. samas probleem on just usaldusväärsuse taastamine. meil on äh, majanduse ümberkohaldamise programm, siis tuleb seda järgida väga tähelepanelikult ning kui meil on olemas ka veenev plaan B, siis olukord muutubki. Euroopa investorid, ka Kreeka investorid tegutsevad ju vastavalt sellele, mida nad näevad. ning ma õhutan kõiki, kes vastutavad, andma oma parimat selleks, et olukorda parandada. see kehtib nii Kreeka kui teiste riikide kohta ning tõsi ta on ju, et pärast eriti olu-, rasket olukorda kahe tuhande seitsmendal, kaheksandal aastal on väga oluline kõikide riikide jaoks ähm, olukord enda kasuks pöörata. see kehtib üle maailma. endiselt on küll probleeme, aga kõige parem viis ennast kaitsta on olukord enda kasuks pöörata. suur tänu! Äh, ECR-i nimel Kei. suur tänu, president Trichet! parlament on rõhutanud läbipaistvuse parandamist avaliku sektori rahastamises Euroopa Liidus taga, et me saaksime anda tõelise hinnangu majandusolukorrale liikmesriikides. see tähendab ka bilansiväliste kannete äh, bilanssiliste kohustuste väljatoomist, see näiteks nagu pensionifondid, mm, äh, laenud, äh, mis on paljudes liikmesriikides, kas te arvate, et Euroopa Keskpank saaks ka midagi ette võtta selles valdkonnas? aitäh, minu arvates on see väga hea küsimus raamatupidamise ja statistika usaldusväärsus on kriitilise tähtsusega seda võis eriti dramaatiliselt näha Kreeka puhul. me soovime, et Eurostat oleks täielikult iseseisev, et tal oleks õigus minna koha peale, tegemaks auditit, et nad saaksid anda oma hinnangu. me oleme saavutanud küll edu, aga minu arvates ei ole see piisav me võime olla täiesti rahul siis, kui meil on olemas Euroopa institutsioon, mis suudab kontrollida riigi raha olukord, rahalist olukorda kõikides liikmesriikides ning mis on usaldusväärne kõigi silmis. nagu juba öeldud, paljudes liikmesriikides käivad demokraatlikud arutelud enamuse ja vähemuse vahel selle üle, kas statistika on nüüd õige või mitte. see ei ole õige. ei saa ju faktide üle vaielda. USA-s on küll probleeme, tohutult suuri probleeme, aga selles mõttes on nad meile eeskujuks, sest statistika vastu keegi ei vaidle. vaieldakse küll otsuste vastu, vaieldakse ka võib-olla prognooside vastu, aga praeguse olukorra ja sellest, selle statistika üle keegi ei vaidle. ning see öö, probleem tuleb ka seitsmeteistkümne euroala riigi sees lahendada. suur tänu! Sven Roheliste nimel. terviseks, proua esinaine. kõigepealt, härra Trichet ma tahaksin teid siin tervitada, õnnitleda ka Karl Suure auhinna puhul. Euroopa Keskpanga poliitika on üsna hägune vahel, kuid minu arvates saadeti välja õige signaal, pidades silmas ka euroalaseid arutelusid minu kodumaal. tuleksin nüüd jällegi Kreeka maksujõulisuse küsimuse juurde. kõigepealt minul ei ole selge. kuidas on võimalik, et riik saavutab neljakümne viie protsendilise eelarve ülejärgi, olles sellises olukorras, nagu ta praegu on. Te rääkisite erastamise programmist, aga eel, eelkõnelejad on juba öelnud, et kui erastada surve all, ei ole võimalik saada, saavutada sellist hinda, nagu te soovite tegemist on allahindlusega. ning see ei too kaasa soovitud kergendust. Te ütlesite, et erastamise läbiviimiseks on olemas majanduslikud põhjused, jah, võib-olla tõesti, aga surve all erastamise, erastamine ei too kaasa soovitud kergendust ja ei leevenda võlakoormat. ei saa ju lihtsalt unustada neid tohutuid võlgasid ning nagu juba öeldud, selline, see erastamine toimub surve all. ning massiivne riigivarade müük ei lahenda probleemi. Te rääkisite ka Aasiast. Lõuna-Koreas ja Tais restruktureeriti osad võlgadest kuigi te väitsite vastupidist. ja mul on sellega seoses kaks küsimust. mis on seotud sellega, et miks ei ole tegemist maksujõulisuse kriisiga, maksujõuetuse kriisiga ning teiseks, kui on kaasatud vabatahtlikud krediitorid kas siis ka Euroopa Keskpank osaleb äh, vabatahtlikult äh, Kreeka võlakriisi äh, lahendamisel, kui me räägime võla restruktureerimisest? proua esinaine võib ju oodatagi, et mulle esitatakse palju küsimusi meie rahanduspoliitika kohta, milline on inflatsioonimäär, milline on inflatsioonimäär kahe aasta pärast, kas meie prognoosid on õiged või valed, kas meie praegune intressimäär on õige või vale. ja võt-, siin tuleb arvesse võtta ka teisi öö, otsuseid üle maailma, aga ma näen, et te usaldate meie institutsiooni nii palju, et, et need küsimused ei ole teie jaoks üldse problemaatilised palju on esitatud küsimusi valdkondades kohta, mille eest meie ei vastuta. meie ei vastu, meie vastutame euroala kui terviku hinnastabiilsuse eest. samas, kui me peame üleilmset arutelu siin, sest te teate ju, et kõik, millest me räägime, on üleilmselt huvitav. me oleme praegusel hetkel ülemaailmsete ähm, äh, riigivõla äh, riskide epitsentris. ja seetõttu teeksime nüüd paar märkust kõigepealt. võlakoorma vähendamine, vähendamist ei tohiks Brüsselis ignoreerida sest Belgia kuningriik vähendas võlakoormat saja kolmekümne viielt protsendilt kaheksakümne viiele protsendile perioodil, mil aeti väga järjekindlat stabiilset poliitikat, mis läbi tagati ka majanduskasv ja töökohtade loomine. ning majanduslik stabiilsus. niisiis, poliitika paikapanemine ilma IMF-i Euroopa Liidu tingimusteta oleks äh, võimalik, siin võib mainida ka Itaaliat. Itaalia kodanikud siin teavad, et tehtud on üüratuid jõupingutusi üheksakümnendatest alates mis olid lõpuks väga olulised. teiseks, ma rääkisin juba erastamisest, meie selle eest ei vastuta. valitsus on otsustanud erastada, tegemist oli väga hea ja olulise otsusega, nüüd on loomulikult oluline küsimus, kuidas optimeerida seda erastamise programmi. seda tuleb loomulikult juhtida pädevate ametkondade poolt. aga see, aga, aga pikema perspektiivi usaldusväärsuse jaoks on tarvis tagada, et kasutatakse ära seda väga suurt erastamise potentsiaali. see on oluline ka majanduse taaskäivitamiseks. ülejäänu puhul tuleb jällegi tunnistada, et kõik sõltub riigi enda pühendumusest, selle riigi valitsuse ning erinevate poliitiliste suundumuste pühendumusest. kõik, kes on jälginud seda, mis on Kreekas toimunud, teab, teavad, et sel, see on seotud kogu maailmaga, majandusolukorraga ning me peame andma endast parima selle olukorra lahendamiseks. me anname nõu nendele, kes võtavad vastu otsuseid, meie ei asenda otsuse te,, otsuste tegijaid. jällegi, meie mandaat on tagada äh, hinnastabiilsus kolmesaja kolmekümne ühele miljonile inimesele. Sven Te ei vastanud minu küsimusele, kas te kavatsete anda ka oma panuse äh, vabatahtliku te, äh, äh, vabatahtliku rahastajana. jah, tegemist on erasektor, tegemist on erasektori tegevusega, mitte avaliku sektori omaga, nii ka, niisiis meie selles ei osale. jah, tegemist on rahandusalase dialoogiga ja asi on ju selles, et te ei ole vastutav nende asjade eest, mis seal toimuvad, teid austatakse lihtsalt nii palju, et küsitakse ka teilt selles küsimuses nõus. ja nüüd Werner Langen Rahvaparteist. president. jah, ma tänan, härra president. ma jagan seda kriitikat, et te ostate sekundaarselt teiseselt turult võlgasid kokku, aga ja nendeks olete seitsekümmend kolm miljardit eurot likviidsust kogunud ka turgudelt. aga kui me räägime sellest suurest hüppest, mis on vaja teha, siis see ei ole võimalik juhul, kui üks jalg ei ole nõus astuma, nimelt nõukogu. ja me saame aru teie üleskutsest, et tuleb jääda kindlaks ka stabiilsuse kasvupakti tingimuste järgmisel, aga mis siis, kui nõukogu on lihtsalt kurt ja nõukogus me teame, on juhtohjad ju Prantsusmaal ja Saksamaal ja nemad ei taha edasi minna. ja kui sotsiaaldemokraadid ei taha koostööd teha eh, siin saalis parlamendis ja tahavad nõrgendada stabiilsuse ja kasvupakti hoopis, siis me kuhugi ei jõua. tahaksin teada, mida teie kui eurooplane sellest arvate. ja veel üks asi nimelt pangandussektoril on olnud plaan B Kreeka jaoks varuks juba pikka aega ja ma olen nõus, et me peame hea seisma selle eest, et Kreeka saaks jälle oma vastutuse enda õlule tagasi võtta. aasta tagasi räägiti eh, Eurotsooni eh, maksejõuetusest lausa kas plaan B on ainult pankade jaoks olemas või on eh, olemas plaan B ka euroala maksevõime kohta. nii et mul on kolm küsimust teile, need kõik on väga rasked, aga ma tahan öelda, et te olete oma ametiaja jooksul olnud väga edukas, mis sest, et teie mandaat nüüd lõppema hakkab, igal juhul te väärite suurt tunnustust töö eest, mis te olete oma ametisoleku ajal teinud. suur tänu öeldu eest ma hindan seda. Euroopa Keskpank hindab seda, mida te ütlesite tohutult. nüüd esimene küsimus, siin ma tahaksin öelda, et nagu te teate, me reabsorbeerisime selle likviidsuse, mille me tagasime eh, SMP kaudu ja seda nädalast nädalasse. Eh, nii et me võtame tagasi kogu likviidsuse selles vallas, mis me oleme teele saatnud selle programmi kohaselt. nüüd see suur hüpe, mis tuleb teha. asi on selge, meie juhtorgan Euroopa Keskpangas on väga ühte meelt, me nimelt eh, soovitusi anname Euroopale, aga see ei ole meie vastutusel, nende täitmine. seda peavad tegema valitsused ja komisjon. ja asi ei ole selles, et mõned riigid on olukorras, kus nad peavad tegutsema hakkama, et täita stabiilsuse kasvu pakti nõudeid. ja me oleme näinud, et on tehtud vigu ja see suund on olnud vale, aga ma tõesti tahaks rohkem öelda. meil lihtsalt on vaja teha ära kõik, mis meie võimuses ja tugineda seejuures aluslepingule, sealhulgas ka majanduse juhtimiseks tuleb rohkem ära teha, ma saan aru, et see on väga keeruline teema. Te rääkisite siin delikaatsetest aspektidest. jah, meie teame seda, sest meil on ju tegelist äh, institutsiooniga, mis ühendab paljusid äh, riike ja sellepärast tegeleb ka kõigi nende delikaatsete probleem on nüüd plaan B. see, mida me teeme, äh, ei ole suunatud ainult riigile A või riigile B või riigile C või riigile D või riigile E, vaid euroalale tervikuna, Euroopa Liidule tervikuna on meie tegemised suunatud, tegemist on globaalse lähenemisviisiga ja see olgu selge. ja me arutame väga äh, lihtsalt äh, asju, äh, sest tegemist on ju esimese maksevõimetusega pärast teist maailmasõda Euroopas. nii et siin tuleb vastutustundlikult nüüd tegutseda. ja me oleme kogu aeg valvsad see pideva palvel oleku kontseptsioon on meil väga hästi selge. Te teate, et kui vapustused algasid, siis üheksandal augustil kaks tuhat seitse me langetasime oma esimese kõige tähtsama otsuse ja seda tegime tundide jooksul. nii et me oleme kogu aeg valmis ja te võite sellele ka loota, et me oleme sest kaalul on ju äh, küsimused, mis on ennekõike valitsuste, IMF-i, rahvusvahelise üldsuse ja ka Euroopa Komisjoni vastutuses. nüüd sotsiaaldemokraatide nimel Robert. Euh, härra president, kaks aastat on Kreekas kestnud majanduslangus SKT langeb ja äh, mehaaniliselt äh, tõstab see riigi võla äh, suurust võrreldes SKT-ga. ja tegelikult abipaketid on lihtsalt lisavõlad. ja see toob kaasa endaga ikka endiselt liiga suured intressimäärad. tõeline Euroopa Liidu lahendus oleks see, kui loodaks ühtne eurovõlakirjade turg Anna Podimata ja teised sellele ka viitasid, aga ei vastanud küsimusele. see oleks võrreldav Ameerika Ühendriikide võlakirjade turuga ja tegelikult de facto sellised eurovõlakirjad on juba olemas. kahekümne seitsme liikmesriigi tagatisega võlakirjadest saime eelmine aasta üheksakümmend miljonit eurot kolmeprotsendise intressimääraga. läbi sellise lahenduse oleks võimalik jällegi hakata kreeklastele investeerima. Te ei soovi äh, väärtuskärbet, aga aga härra Junckeri ja Demonti ettepanek, millega tegeles ka Brögeli instituut, oleks see õige variant, mis võimaldaks Euroopa Liidus kõigepealt äh, taastada majanduskasv ja siis ka restruktureerida. lõpetuseks tahaksin teile soovida rahulikku puhkust J'apprécie énormément votre euh, dernier souhait. suur aitäh selle viimase soovi eest. ja suure rõõmuga näen, et me mõlemad tunneme samamoodi selle konkreetse piirkonna suhtes. nüüd küsimus, küsimusest, mis te esitasite, see on tõesti tõeline küsimus Euroopa Keskpanga nõukogu seisukoht äh, praegusel hetkel on selline, et nagu ma juba ütlesin, me nõudsime kõige suuremat äh, paindlikkuse tasemet, ta-, taset Euroopa finantsjärelevalveasutuste süsteemi kohta jaoks ja ka väärtpaberi järelevalveturu asutuse jaoks nagu te isegi teate, siis äh, turge refinantseeritakse läbi väga keeruliste tagatiste, aga neid otsuseid teevad kõik valitsused. nii et turgude suhtes on meil nii-öelda ühtne äh, allkiri äh, läbi näiteks finantsstabiilsuse tagamise vahendi. eesmärgiks on äh, võimalikult suur paindlikkus äh, aga mitte paindlikkust tingimuslikkuse osas, mis on kõige olulisem element ja mille juures, mille osas samuti tuleks edasi liikuda. suur tänu, Alde nimel Ramon. suur tänu, proua esimees, härra Trichet näib nüüd, et Keskpank tegeleb mõnede liikmesriikide Äh, võlakoormaga ja äh, etendab oma rolli, aga nüüd tema roll äh, natuke väiksem oleks, kas võib-olla oleks hea, kui Euroopa finantsministrid ja oleksid paremini kaasatud? ja teiseks, kas te olete ikkagi mures selle pärast, et milline võimendusmäär teil keskpangas on? reservide hulk oli väga lähedal kahekümne neljale aastaid tagasi, aga Norra ja teised Põhjamaadel on neli ja kuue vahel see võimendusmäär ja Lehman Brothers see kriisi eel oli kolmkümmend see võimendusmõju või tegur kas te see teile muret ei valmista? Uh, me kil-, kipume võrdlema ennast USA-ga alati ja teistegi tähtsate suurte keskpankadega ja kes on võrreldava suurusega. lihtsalt, et te saaksite aimundust suurusjärkudest, kui ma võrdlen kogu bilanssi eurosüsteemil hetkel viimased arvud, mis meie käsutuses on, võtan aluseks ja võrdlen sellega, mis meil enne kriisi oli. juunikuus kaks tuhat seitse, siis äh, kogu bilansi suuruse puhul meil oli see võimendus äh, umbes kuussada miljardit äh, üks triljon viissada lõpuks. nii et üks koma seitse on see võimendustegur keskmiselt. ja loomulikult see on ka kriisist olnud mõjutatud, aga ka kulla hind tuleb arvesse võtta, see on kõvasti tõusnud selle perioodi jooksul ja teisigi nähtusi on olnud, mis on etendanud oma osa. ja kui ma ainult rahanduspoliitilistele instrumentidele koona tähelepanu, siis võimendus on hoopis tagasihoidlikum. ja umbes kakskümmend protsenti. kui ma nüüd võrdlen USA-ga, see on loomulik võrdlus, siis kaheksasada nelikümmend viis eh, miljardit dollarit enne kriisi, kahe triljonini, nii et võimendus kolm selle perioodi jooksul, pisut isegi rohkem kui kolm. nii et see võimendus meie bilansis on lõppkokkuvõttes toimunud, aga see on tagasihoidlikum olnud kui samasugune võimendus mujal. Ühendkuningriik on nagu USA keskpangasüsteem, kui me hakkame seda võimendust võrdlema ja bilansse võrdlema. aga meie puhul me oleme võimendanud kõvasti ka oma kullavarusid. me väga tähelepanelikult mõtleme läbi, mida me teeme. ma ütlesin juba seda alguses, et mis puudutab meie tagatiste raamistikku, siis me üritame olla hästi tähelepanelikud riskide suhtes, mida me võtame. ja tegeleme sellega pidevalt oma juhtorganiga. ja kavandame seda ka tulevikus olla. aga tuleb tõesti standardsed meetmed eristada mittestandardsetelt ja teha seda rang rangelt. ma tänan, nüüd ma pean vabandama, sest ma pean juhtimise üle andma meie aseesimehele. nagu öeldud, ma pean minema nüüd kolmepoolseid majanduse juhtimise läbirääkimisi juhatama. aga ma tuletan saadikutele meelde, et see ei ole mitte viimane kord, kui president Trichet meile külla tuleb. üheksateistkümnendal septembril olete te jälle siin aga nagu paljud teised ka mina avaldan tunnustust teie tööle. ja nüüd härra Stoljan võtab üle, meil on veel viis küsimust jäänud, nii et võib-olla kahekaupa võtame need, igatahes annan üle juhtimise. ma tänan. meil on vähe aega jäänud ja sellepärast ma palun, kallid kolleegid, tehke väga lühidalt kui te küsimusi esitate. proua Lülling saab nüüd sõna. Euh, suur tänu härra esimees, härra president Trichet, kuigi te ei ole siin täna viimast korda Euroopa Parlamendis, siis tahaksin siiski teid äh, tänada väsimatute jõupingutuste eest, mida te olete üle näidanud terve oma ametiaja jooksul, muuhulgas ka finants- ja majanduskriisi jooksul, selleks et tagada meie ühisvaluuta stabiilsus ja küllap ajaloolised, ajaloolased avaldavad teile austust. samas, kui viimaste aastate sündmused on äh, teinud täiesti sõnatuks suure hulga valitsuse riigijuhte. kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on Euroopa Komisjon teinud ettepaneku luua finantstehingute maks üle terve Euroopa Liidu, tegemist oleks siis Euroopa Liidu omavahendiga. Te olete mitmeid kordi hoiatanud kõiki sellise maksu eest vaid Euroopa Liidus, eriti Eurotsoonis. mida te sellest ettepanek, panekust arvate ja ka selle tehtavusest? komisjon loodab saada kolmkümmend kuni viiskümmend miljardit tänu sellele, kas see on realistlik või siis äkki hoopis populistlik, nagu mõningad väidavad, on ju näidatud, et see eh, karistab eh, neid panku, sest et tegelikult saaks maksuõigusest justkui karistusõigus. edasi eh, püsikriiside mehhanism Äh, mida peavad ratifitseerima liikmesriigid ja mis äh, jõustuks äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. mida te arvate Eurotsooni liikmesriikide võlakirjade ostmisest esmaturul Eurotsoonis ja teiseks, mida arvate te Euroopa Liidu tagatisest liikmesriikide tagatise asemel ja kolmandaks esma juriidilisest staatusest alalise stabiilsusmehhanismi juriidilise staatuse. suur aitäh. finantstehingute maksustamine, mis loodakse vaid Euroopa Liidus ja mitte ülejäänud maailmas ja mitte ka põhilistel turgudel, tooks endaga kaasa tohutu majandustegevuse languse Euroopa Liidu jaoks ja sellel on seega negatiivsed, väga kardetavad mõjud äh, praegusel ajal, kui meil oleks vaja võimalikult palju äh, majandustegevust. finantssektor, mida tuleb loomulikult äh, reguleerida ja kontrolli all hoida, mis peaks olema võimalikult vastupidav, on äh, endiselt väga oluline kõikide arenenud riikide jaoks ja ka targa majandusega riikide jaoks, kus finantssektor äh, järjest rohkem pead tõstab. edasi võimalikust äh, ESM-i paindlikkusest kui me tahame säilitada finantsstabiilsus Euroopa Liidus, siis on meil vaja selliseid mehhanisme, mis vastaks ka tegelikult äh, Euroopa Liidu vajadustele, millel oleks ka väga selged tingimused ja äh, mille üle peetaks väga ranget järelevalvet ja meie ka toetame paindlikkust ja me ei ole äh, esmaturgudel sekkumise vastu, me toetasime järelturul sekkumist, paraku selliseid võimalusi üldse ei kaalutud, seda saaks teha näiteks tagatistega, nii et ma usun, et on vaja kõige suuremat paindlikkust. Uh, now... Uh, nüüd proua Ferreira, jah, härra Pullmann, palun esitage omad küsimused. Um, muito obrigada. I'm going to speak Portuguese. Merci. Uh, muito obrigada. Uh... suur tänu. härra president, mina arvan, et eh, praegu te saate eh, juba vabamalt oma nägemust tutvustada euroalal toimuva kohta ja meie ootame ettepanekut, et euroala finantsministrid kokku tuleksid ja mõtleksid pikemate perspektiivide peale, kaugema nägemuse peale. me teame, et teie ametisolek lõpeb. aga kui me vaatame tagasi ja vaatame neid arenguid, mis on toimunud, siis mis te arvate, kas euroala jääb ellu, kui te, tal on eelarve, mis on sama suur peaaegu kui Kreeka esimene abipakett. ja siin räägite tihti USA-st, aga dollar ei ole ju ohus. seal ei ole maksevõimetuse probleeme. Need eurovõlakirjad on veel üks tähtis teema. kas ei oleks nüüd tulnud aeg leida struktuursemaid lahendusi Euroopa äh, valuutafond näiteks madalate intressimääradega laenud, mis on taskukohased ja normaalsete tähtaegadega Euroopa jaoks. mina ei arva, et valitsuste vaheline lähenemisviis praegu õige oleks. Need otsused tuleb langetada. on aeg tulnud mõista, et need korrektiivid äh, riikide puhul, kes kuuluvad ühtsesse Euroopa turgu ja euroalale, euroalasse, vajavad instrumente, praegused instrumendid, mis nende käsutuses on, on liiga piiratud, et probleeme lahendada ja veel see globaalse lähenemisviisi küsimus, sümmeetriline või mitte sümmeetriline lähenemisviis, ka see asi tuleb ära otsustada ja kaasata sellesse ka nõukogu ja parlament ja tegelen nende asjadega, kui me arutame majanduse juhtimise paketti, me näeme, et valitsustel ei ole piisavalt instrumente selleks, et korrektiive teha, mida tuleb teha. struktuurilised tasakaalunihked jätkuvad ja hetkel euroalas ei ole piisavalt instrumente, et riigid tagasi jälle kasvuteele aidata. Uh, uh, uh, ma tänan, tänan nende kenade küsimuste eest, aga võib-olla kuulame ära presidendi vastuse proua Ferreirale, sest paraku ka proua Ferreira peab lahkuma teisele üritusele. Uh, suur tänu selle küsimuse eest. jällegi, me peame koondama tähelepanu kõige tähtsamale, nimelt euroala juhtimine ja ka kahekümne seitsme liikmesriigi majanduslik juhtimine ja edasiliikumine peab toimuma kohe. nii et eh, siin ma rääkisin, milline on meie seisukoht ning loomulikult, kui me ei tee kõike võimalikku praegu kohe, siis eh, ajalugu mõistab meid hukka. ja meile öeldakse, et mõlemal on tiiga Äh, arglikud. nüüd eurovõlakirjad. meie juhtorgani seisukoht on järgmine. meil on langetatud otsus, et me loome fondi, äh, täna kutsutatakse seda EFSF-iks ja homme hakatakse kutsuma ESM-iks. tegemist on tohutu suure fondiga ja selle eesmärk on täiendada seda abi, mida me loodame IMF-ilt, rahvusvaheliselt üldsuselt ja me kutsume üles sel fondi olema võimalikult paindlik, aga loomulikult tingimused peavad olema ranged ja korralikult paigas. Äh, praegune olukord on väga keeruline. selles ei ole mingit kahtlust. aga kui käituda õigesti siis on nende olukord, kes on õigesti käitunud, hoopis teistsugune kui nendel, kes seda ei teinud. ja olukord ongi selline ja intressimäärasid puudutab see samuti kasvupotentsiaali, võitlust tööpuudusega ja nii edasi. korralikud tegevuspoliitikat, reformide läbiviimine on nüüd andnud omad viljad tulemuseks on kasv ja töökohtade teke. nii et me kõik peaksime selles suunas liikuma ning loomulikult preventsioon ei, tuleb ära hoida, et vales suunas hakatakse eelarvepoliitikaid arendama ning kindlasti tuleb mõelda ka konkurentsivõime peale. Need on peatähtsad küsimused. ma olen nõus teie küsimused on väga asjakohased, aga tähtis on, et meie praegused positsioonid äh, säiliksid. härra Pullmann, tahate ikka küsimuse esitada? Yes. kas mina olen viimane küsimuse esitaja? kas ma olen järjekorras nüüd järgmine või kuidas? Uh, uh, ma peaksin järjekorras kinni, kui nüüd on minu käes kord, siis väga kena. Äh, on üks äh, küsimus jäänud ja härra Paltsilt tuli ka selle kohta küsimus, ta küsis reitinguagentuuride kohta. kuivõrd rahul te olete sellega, kuidas Euroopa Liidus praegu sellekohaseid õigusakte rakendatakse? härra Paltsi küsimuse juurde tagasi tulles reitinguagentuuride juurde, tahaksin juurde küsida, mis te arvate, kas siin moonutatakse turgusid või kuidas? ma loodan, et te kuulete mind nüüd natuke paremini, kui mul siin teine mikrofon suues on. ma alustan otsast peale. ma viitasin härra Paltsi küsimusele ja see puudutas Reitiku agentuure. kuivõrd rahul te olete sellega, kuidas rakendatakse praeguseid õigusakte Euroopa Liidus krediidireitingu agentuuride kohta? mis te arvate, kas äkki ei toimu turgude moonutamist äh, reitinguagentuuride poolt? kas te ei leia, et tuleks Euroopa Liidus luua uus oma reitinguagentuur, mida teie sellest arvate? ja teiseks hindade stabiilsuse teema ja te rääkisite sellest, et liikmesriigid äh, üritavad äh, Eh, oma panuse anda, et säilitada, tagada meie inflatsiooni eesmärgi täitmine, aga samas eh, alati see ei õnnestu. me ei suuda ikkagi täita oma inflatsiooni eesmärke, sest mõni suur liikmesriik ei täida neid eesmärke, mis Euroopa Keskpank on seadnud äkki tasuks ka selle probleemiga tegeleda? suur tänu, esimene küsimus. jah, tegemist on lahtise küsimusega, tähtsa küsimusega. nagu härra Palts ütles juba. jah, meil on siin tegemist globaalse probleemiga ju. me üritame öö, ähm, globaalse finantssektori muuta vähem tsükliga kaasas käivaks protsükliliseks, et ta ei vapuks niimoodi tõusude ja mõõnade käes, nagu ta praegu seda teeb. ja sellepärast on krediidireitingu agentuuride tegevus globaalsel tasandil väga tähtis, aga samas on meil kohutavalt nende mõju koondunud ja tulemuseks on olnud ikkagi arengud protsükliliselt. ma pean ütlema, et palju on edasi liigutud sellega, et ära hoida huvide konfliktid nende institutsioonide sees ja on üritatud parandada järelevalvet nende tegevuse üle kõikjal maailmas, mõlemal pool Atlandi. aga on veel see probleem sellega, et neid krediidiagent-, agentuure, krediidireitinguagentuure on vähe ja nende käes on monopol, mis tähendab seda, et nende mõju on väga suur ja ka see võib jälle protsükliste arengute tõukeks, tõukeks olla. nii et tuleb vaadata läbi need instrumendid, millesse investeeritakse reguleerijad üritavad eraldada järelevalve ja reguleerimise eh, krediidireitingu agentuuridest endist. eriti on seda tehtud USA-s ja uute krediidireitingute loom, agentuuride loomine selleks, et rohkem institutsioone tekitada, see on äh, töö, mis jätkub, see on lahtine küsimus, midagi ei ole veel äh, ära tehtud siin, aga oleks ka mm, lapsi karvata, et me oleme juba rahuldavale tasandile jõudnud. ja jah, see üks riik, millele siin viitasite, ma arvan, ma tean, kellest te räägite, siin ma näen asja järgmiselt. pikemas perspektiivis iga riik, kui tegemist ei ole muidugi mingite väga eriliste juhtudega peaks äh, euronormi lähedase inf-, lähedast inflatsiooni taotlema alla kahe protsendi, kaks protsenti, see on see äh, sihtprotsent, äh, mida taotleda ja see on usaldusväärne näitaja ning leitakse, et ka järgmisel kümmel aastal peaks see nii olema. Saksamaa muidugi eriline ta pidi saavutama uuesti oma konkurentsivõime. ärge unustage, et Saksamaal oli eelarve puutujääk siis, kui euro kasutusele võeti, see praegu tundub naljakas. erasektor ja avalik sektor olid probleemide ees. ettevõtted ja sotsiaalpartnerid tollal eh, tegid kõik, mis vajalik selleks, et konkurentsivõime jälle taastada ja tulemused on nüüd näha. heaolu ja jõukus on jälle olemas, eksport, töökohad, väga hea näide sellest, et kui te käitute äh, hästi ja korralikult teatud aja jooksul, siis on ka tulemused käes. aga mina saan asjast aru niimoodi, et meil peaks olema enam-vähem äh, normi piires inflatsioon Euroopa euroalal. varasemal ajal on see nii olnud. esimesel kaheteistkümne aastal pärast euro kasutusele võtmist on hindade stabiilsus öö, äh, olnud öö, äh, üsna hea Euro-, äh, Saksamaal ei ole viimase viiekümne aastal täheldatud selliseid häid stabiilseid tasemeid. jah, see on normaalne seisund Euroopa Liidus, euroalal. suur aitäh, viimane küsimus Toomas Mannilt Rahvapartei. suur tänu, härra president hetkel pidu, siis, kui pidutseti Frankfurdis, siis oli see tõesti väga kaunis pilt näha, et Euroopa Keskpank oli seal kõige keskel, pidutseti ähm, jalgpalli maailmameistrivõistluste ajal. Te väljendasite ka kahetsust, sellepärast et laaguta oma ametikohalt, ma ikkagi tahaksin nüüd mõista, seda, et kas see kõik läheb äh, hästi, kui härra Draghi võtab teie ametikoha üle. ta jättis meile väga hea mulje. abipaketti on tõesti vaja, kas teie ka kõike seda toetate? ja tema edaspidi. erastamine Kreekas, kas te usute, et on ka Äh, mingisugune alternatiivne variant võlaküsimuse lahendamiseks ja et kas erastamine on lahenduseks? edasi finantstehingute maksust. hoolimata sellest, et see on läbipaistmatu, kas see instrument on vähemasti mingil määral loogiline, kas see võiks töötada ja kas äh, on siin mingisuguseid poolt- ja vastuhääli, võib-olla olete erineval seisukohal oma järeltulija suhtes, igal juhul suur aitäh, tõesti suur rõõm oli teiega koostööd teha, tegite väga palju, aga kindlasti on meil võimalik teid siin veel kuulda. suur aitäh, tahaksin öelda vaid järgmist tahaksin teha kaks-kolm märkust finantstehingute maksustamise kohta. esiteks, ma mõistan, et tegemist on ideega, mis meeldib paljudele vaatlejatele ja sellega tuli välja professor Tobin, kes on täiesti väljapaistev mõtleja, aga tema ise ütles ka, et ta ilmtingimata ei äh, üritaks praegu jätkata selle nii-öelda Tobini maksu ideega tänapäeval, aga samal ajal tuleb arvestada ka järgmisega, kui me ei ole rahul üleüldise finantssektori toimimisega, siis kas on nüüd õige see, kui kaikaid kodaratesse loopida kui miski ei tööta, siis võiksime rünnata ju otseselt seda, mis ei tööta. ja mitte kuidagi takistada sel süsteemil töötamast, nii et äh, asi töötaks halvemini kui praegu. edasi konkurentsi küsimus. see on tõesti väga tõsine küsimus, kui äh, peetakse teatud tehinguid ähm, kallimaks Euroopa Liidus kui mujal, siis need tehingud lihtsalt tehakse kuskil mujal, selles ei ole kahtlustki. Äh, me teame, kuidas eurovõlakirjade turg liikus New Yorgist Londonisse sellepärast lihtsalt, et äh, all, et New Yorgis muutus see kallimaks nii et need on tõesti tõsised probleemid. kui me nüüd teeme midagi sellist, mida ei tehta ülemaailmsel tasemel, see kehtib finantstehingute maksu kohta, aga hetkel üleilmastunud maailmas kus me ei räägi mitte ainult arenenud riikidest, vaid ka tärkava majandusega riikidest. me räägime endiselt tärkavatest riikidest, aga tegelikult mõnikord, kui ma nendes riikides käin, siis äh, mul on tunne, et need ühiskonnad ja majandused on hoopis äh, rikkamad kui Lääne-Euroopa või Euroopa tervikuna või Ameerika Ühendriigid. nii et äh, maailm muutub väga kiiresti ja tahaksin teid üles kutsuda suurele ettevaatlikkusele äh, ja kui me räägime millegi sellise loomisest, mis ei oleks ülemaailmne. ma vabandan, et ma ei liigu samas suunas, mis teie. mind, äh, mulle avaldab suurt muljet see, et järjest enam oleks veenduses selles, et just nimelt sellise tee peaks valima aga mitte ainult selles valdkonnas eh, ei ütle me, et peaksime vaatama asja laiemalt ja tagama selle, et me ei teeks asju, mida kunagi võime kahetseda. aitäh! suur tänu, härra president! nagu ikka, täname teid selle eest, et eh, osalesite tänasel kuulamisel ja soovin teile väga head ja rahulikku suve! ja ühtlasi tuletan teile meelde, et äh, finantskriisis äh, olevaid riike oleks võib-olla olnud lihtsam aidata äh, muul ajal, ma mäletan näiteks Rumeenia ja kaheksakümne esimese, kaheksakümne teise aasta läbirääkimisi, kui restruktureeriti Rumeenia riigivõlga suur aitäh selle eest, mida te tegite Euroopa Liidu jaoks, euro, Eurotsooni jaoks ja võib-olla ka ülemaailmselt probleemi lahendamiseks, suur tänu! ja suur aitäh ka tõlkidele! Next meeting is Monday. Could you announce this? Next meeting is Monday. esmaspäeval kell seitse on järgmine kohtumine.